eilse koosoleku protokoll ning ühtlasi ka vastu võetud tekstid on teile kättesaadavad, kas teil on midagi selle kohta öelda, tundub, et mitte, siis on protokoll heaks kiidetud. esimene